mitu kohta, üks puudutab äh, ühenduse siseturu ähm, maksude harmoneerimise ametiküsimust ja teine puudutab Euroopa Liidu seadusandluse lähendamist Euroopa äh, seadusandluse uuesti sõnastatud äh, versioonidega. Need pannakse ka protokolli kolm kuud.